lahkuma, et jõuda lennukile, rongile või maanteele. aga läheme siis kohe asjade juurde. albiinode olukord Malawis ja teistes Aafrika riikides. esimene resolutsioon, ühisresolutsioon. pärast lõiget kolm, muudatusettepanek kolm poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud samamoodi. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul poolt, vastu erapooletud. see resolutsioon on vastu võetud. edasi, järgmine ühisresolutsioon Krimmi-Tatari liidrite eh, Ahtem Tšigosi ja Ilmi Umerovi ning ajakirjanik Ksemena eh, juhtumid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi, järgmine resolutsioon, olukord Maldiividel. ühine resolutsioon, seitse fraktsiooni on koos selle esitanud, lõige viis, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kaheksa, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neliteist, teisel on tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõige viisteist ja annaksin sõna härra Tšannokile, kes äh, tahab esitada suulise muudatusettepaneku. meie fraktsioon, härra juhataja, paluks äh, suulist muudatusettepanekut, et võtta välja lõige viisteist. välisteenistus ütles, et faktiliselt on see väide vale. tahame välja võtta lõige viisteist, palun suulise muudatusettepanekuga E, suur tänu, härra Tannok, selle ettepaneku eest. kes on sellele muudatusettepanekule vastu, kes on sellele vastu, ei ole piisavalt inimesi, kes on vastu. ja seega e, hääletusele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, nüüd edasi. põhjenduspunktid C ja sõna uuesti härra Tänakile ja ta tutvustab jälle oma muudatusettepanekut. jah, härra juhataja, meie fraktsioon jällegi pärast välisteenistuse vastavasisulist äh, infot tahaks lisada sõna endine, sõna liider ette, sellepärast et ta ei ole enam oma frak-, ähm, erakonna esimees suur tänu, härra Tšanek. kes on vastu? sellisele suulise muudatusettepanekule sellisel juhul hääletame poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. ja nüüd resolutsioon muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud nii, edasi järgmisena hääletusele proua Matera raport. tõhustatud koostöö Euroopa prokuratuur nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud see raport on vastu võetud. õnnitlused proua Mateerale nüüd viimane hääletus täna on äh, hääletusel siis proua Bergeroni raport vanglasüsteemi kinnipidamistingimused. esitatud on alternatiivne resolutsiooni eelnõu ENF-ilt. Äh, hääletus avatud. nimeline hääletus. hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud nüüd lõige seitse, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige kaksteist, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, palun. hääletus avatud. hääletus lõppenud. see on äh, väga väikese enamusega vastu võetud. ja nüüd äh, hääletusele siis resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on avatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu raportöörile. ja nüüd väike paus ja siis pärast seda kohe hääletusselgitused